on nüüd täiskogu osaistungjärk peatatud, ma tänan teid kõiki siia tulemast ja seda arutelu pidamast, arutelu oli elavam kui tavaliselt neljapäeva pärastlõunal, sest tavaliselt on nad pigem